kodus. ja tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, parlament on väga aktiivne selles valdkonnas olnud, sellepärast teile suur tänu. Köszönjük szépen, eh, államtitkárnő. Ezzel lezárom a... Suur tänu, proua minister. Arutelu roomade olukorrast on nüüd jõudnud lõpule ning me jätkame päevakorraga. esiteks tahaksin teile öelda, kallid kolleegid, et kõigepealt annan sõna nendele, kes kõnelevad fraktsioonide nimel ning ja selle päevakorrapunkti puhul ei ole mingeid spontaanseid sõnavõtte. kõigepealt tahaksin anda sõna proua Vassiljevule, kes tutvustab meile deklaratsiooni kõrge esindaja poolt, välisasjade kõrge esindaja poolt, ehk siis proua Ashtoni deklaratsiooni tutvustab ta meile, mis on seotud kassettlahingumoona keelustamisega. For... Äh, tänan teid selle eest, et äh, olete andnud meile võimaluse arutada kassettlahingmoole küsimust teiega sellisel äh, ajakohasel hetkel, kui käivad läbirääkimised ÜRO raamistikus selleks, et lõppkokkuvõttes ja lõplikult äh, keelustada need kohutavad relvad ülemaailmselt. juulis kaks tuhat kümme tervitas Euroopa Parlament seda, et jõustus konventsioon kassettlahingumoona osas esimesest augustist kaks tuhat kümme. novembris kaks tuhat kümme äh, toimus seejärel esimene äh, riiklike osapoolte kohtumine Laoses ja Vientiani äh, tegevuskava võeti vastu. see oli hea esimene samm, et toetada täielikku konventsiooni rakendamist nii Ventiani kohtumisel eelmisel aastal kui ka teisel riiklike osapoolte kohtumisel Beirutis selle aasta septembris on Euroopa Liit olnud pühendunud äh, toetaja rahvusvahelistele pingutustele tegeleda nende tohutute humanitaarsete tagajärgedega, mis tekivad kassettlahingumoonast. täna on kuuskümmend kuus riiki kassettlahingumoona konventsiooni osapooled, sada kaheksa riiki on selle allkirjastanud. see on tohutu edu väga lühikese aja jooksul, aga päris palju on veel vaja ära teha selleks, et äh, maailma kõige suuremad äh, kassettlahingumoona omajad ning tootjad saaksid kaasatud äh, sellesse üldisesse loobumispingutusse ning parandada olukorda koha peal. kahjuks see aasta on näidanud, et olukord on tõsisem kui kunagi varem. näiteks äh, tekitas kõrgele esindajale tõsist muret see, et kassett lahingumoona kasutati tsiviilelanikkonna vastu Liibüas äh, ning nõudis, et, et äh, Muammar, Muammar Gaddafi relvajõud ei kasutaks jõudu tsiviilelanikkonna vastu, kas siis kassettlahingumoonaga või kuidagi teistmoodi. kõik vajalikud sammud tuleb võtta selleks, et tsiviilelanikud oleks kaitstud selliste lahing, lahingumoonade eest, kaasa arvatud ka lõhkemata klassett lahingumoonade jäägid. sellel ja järgmisel nädalal käivad läbirääkimised kassettlahingumoona protokolli osas Genfis ülevaatekonverentsi raames, mida peavad teatud konventsionaalsete relvade konventsiooni riiklikud osapooled. Euroopa Liit usub kindlalt, et igasugused uued instrumendid, mis selle konventsiooni raames tekitatakse, peavad olema vastavuses eesmärgiga tugevdada rahvusvahelist inim-, humanitaarseadusandlust. kõrge esindaja ja mina oleme teadmiseks võtnud asjaolu, et Euroopa Parlament resolutsioonides aastatest kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat kümme ning jälle sel aastal on äh, julgustanud Euroopa Liidu liikmesriike allkirjastama ning ratifitseerima Klasett-Lahingumoona konventsiooni, samal ajal äh, seda konventsiooni mitte kuidagi ohtu seades või äh, sellega, et vastu võetakse vastu, toetatakse, ratifitseeritakse CCV Äh, protokolli kuus, mis võimaldab sellise kassettlahingumanna kasutamist, mis ei ole vastavuses sellise lahingumanna kasutamisega artiklites üks ja kaks äh, kassettlahingumanna konventsioonis. usume veendunult, et äh, mis puudutab käimasolevaid läbirääkimisi konventsioonsete relvade protokolli osas kassettlahingumanna puhul, peaks sellistest läbirääkimistest tulenema äh, olukorra märkimisväärne parandamine kohapeal, võttes arvesse nii humanitaar- kui sõjalisi aspekte, mis peaksid olema vastavuses ning täiendama ka setlahingumoona konventsiooni. eeldame, et selline instrument sisaldab ka sätteid koostöö ning abi kohta ning äh, selle äh, annab ka tõsise humanitaarse panuse kui seal on koheselt keelustatud kassettlahingumoona kasutamine, tootmine või edastamine. see võimaldaks rahvusvahelisel kogukonnal võtta otsustava sammu õiges suunas ning jõuda lähemale meie humanitaareesmärkide saavutamisele. kuni see üldine eesmärk on selge, me peaks Euroopa Liit aktiivselt ühinema nende pingutustega ning panustama nii palju kui võimalik sellesse olulisse töösse, et eh, edendada CC topeltv kaasamist rahvusvaheliste humanitaarõigusesse ning eh, kinnitada üle eh, seda põhilist reeglit, et relvastatud konflikti osapoolte õigus valida oma meetodid ei ole piiramatu kassettlahingumoona iseloom on vastu igasugusele põhimõttelisele humanitaarpõhimõtetele. ja see on ka põhjus, miks Euroopa Liit tervikuna on täielikult äh, pühendunud sellele, et võidelda kassettlahingumoona mõju vastu tsivaal-, tsiviilelanikkonnas äh, igasuguste võimalike vahenditega. kuigi mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid hetkel ei ole äh, ka Setlangi konventsiooni osalised, on siiski olemas selge arusaamine, et Euroopa Liit peaks mängima rolli humanitaar, konventsiooni humanitaareesmärkide rakendamisel ja seda tõhusa ning et, öö, kiire abi andmisega. operatsioonide käigus kohapeal aidates kassett Äh, lahingumoona või miinide ohvreid, ei erista Euroopa Liit siin küll neid kuidagi. Äh, kassettlahingumoona äh, konventsiooni sest täielik kinnipidamine on suur väljakutse paljudele riiklikele osapooltele igal pool maailmas. Euroopa on teadlik sellest, kuivõrd keerukad on need ülesanded. ta on valmis pakkuma abi riikidele pingutustes rakendada äh, nende riiklikke kavasid tõhusalt, et olla vastavuses konventsiooniga ning tagada sünergia teiste sama äh, oluliste äh, rahvusvaheliste instrumentidega. Euroopa Liit seega on väga pühendunud sellele, et äh, konventsiooni õiguslikud kohustused äh, saaks tõlgendada konkreetseteks sammudeks. aitäh, härra juhataja! köszönjük szépen, biztos asszony! Must... suur tänu, proua volinik. nüüd jätkame aruteluga ning fraktsioonide esindajate nimel saab kõigepealt sõna Rahvapartei esindaja härra Kaaler kaheks ja pooleks minutiks. see on väga hea, et parlament on pühendunud kassettlahingumoona temaatikale. see on kogu maailmas väga oluline küsimus, resolutsiooni tekst kujutab enesest parlamendi täiendavat panust desarmeerimise ning relvastuse kontrolli. minu arvates on olulised siin kaks peamist nõudmist, mis eeldavad seda, et äh, ka liikmesriigid selles osalevad. kõigepealt konventsiooniga ühinemine äh, ning äh, nõue hävitada kassettlahingumoona varud kogu maailmas. see on poliitiline argument, see on poliitiline nõudmine. kui me vaatame asja täpsemalt, siis meil on tegemist ühega tõhusamatest tavarelvastuse liikidest. kassettlahingumoona kasutatakse taristu hävitamiseks, kasutatakse teede lõhkumiseks kui me mõistame selle relvastuse liigi hukka, eh, siis eh, on eh, see väga oluline samm edasi, me peame saavutama selle relvastuse liigi hukkamõistmise kogu maailmas. seaduslik probleem seisneb siin selles, et tihti kasutatakse seda relvastust tsiviilelanikkonna vastu Äh, lahingumoon jääb vedelema pärast lahingutegevust ning äh, see ohustab just tsiviilelanikkonda. Äh, juba aprillis me nägime, et Gaddafi jõud kasutasid kassettlahingumoona ning see kujutab endast tõsist ohtu tsiviilelanikkonnale ka pärast lahingutegevuse lõppu. humanitaarne oht on väga tõsine ning me peame siin väga tõsiselt ja kiiresti edasi liikuma. ma loodan, et konventsioon aitab kaasa kassettlahingumoona hävitamisele kogu maailmas ning oluline on ka see, et Euroopa Liidu liikmesriigid annaksid siin oma panuse, et me kaasaksime kolmandad riigid nende, selle relvastusliigi varude hävitamisse palju tänu! And... aitäh, härra Kaaler! ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Gualtieri äh, sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel. president Eh, aitäh, härra president. kolleeg Kaaler mainis just, et kassettlahingumoon on väga kohutav relvastuse liik. see on ohtlik just tsiviilelanikkonnale ning selle keelustamise poole oleme me püüelnud juba pikemat aega Oslos me saavutasime küll suurt edu, kuid nüüd me näeme kahjuks, et äh, me ei ole saavutanud soovitud tulemusi. tavarelvastuse keelustamise konventsiooni protokoll Genfis äh, lubab taas kassettlahingumoona kasutamist, seda protok-, sellele protokollile ei tohiks alla kirjutada need riigid, kes ühinesid Oslo konventsiooniga volinik eh, on eh, samuti rõhutanud, et sellele, eh, sellisele lähenemisele tuleb vastu seista ning me peame võitlema selle eest, et kassettlahingumoona varud hävitatakse, et seda juurde ei toodetaks. tegemist on väga tõsise küsimusega. Need, kes ütlevad, et protokoll muudab olukorda paremaks, ei, ei ole tõsiselt võetav. ka kõrge esindaja proua Ashton on samal seisukohal. me peame selgelt rõhutama, et konventsiooni nagu kuues protokoll õõnestab konventsiooni ennast. konventsioon võeti vastu suure enamusega. nüüd on ette nähtud üleminekuperiood äh, ning selle aja jooksul äh, me Äh, näeme, et välja on töötatud äh, selged kohustused ka sittlahingumoona äh, varude hävitamise kohta, kuid me peame head seisma selle eest, et see ka nii läheks, et protokoll, et kuues protokoll ei jõustuks, et ka sittlahingumoon jääks keelatuks. meil on vaja tagada ka sittlahingumoona keelustamine maailmas ning meie resolutsioon annab selge poliitilise sõnumi selle kohta, me loome loodame, et see leiab ka parlamendis suure enamuse toetuse. palju tänu ning nüüd saab sõna proua Šake, kaks minutit ALDE nimel, palun. kolleegid um, olen eelkõnele, kahe eelkõnelejaga täielikult ühel meelel, sest me töötasime nendega ka koos selle resolutsiooni osas. see äh, lahi, kassettlahingumoona konventsioon jõustus kahe tuhande kümnendal aastal ja enamus liikmesriike kirjutasid alla. on väga oluline kaotada äh, ka,, keelata kaset, kassettlahingumoona kasutamine, sellepärast et see moodustab väga, põhjustab väga suuri äh, kat-, kahjusid äh, tsiviilelanikkonnale. aga kahjuks mõned liikmesriigid näivad, uskuvad, et need on kasulikud nende turvalisus, julgeoleku ja majanduse jaoks. julgeoleku küsimust ma kahtluse alla ei sea, aga on kindlasti keerulisemaid ja vähem äh, haavamaid viise, kuidas seda tagada. lisaks veel kaubandus. hiljuti kuulsime äh, sellest, et Liibüas kasutati sellist lahingumoona ning paistab, et ka mõned liikmesriigid äh, olid nende varustajate hulgas varsti toimub proto-, kuuenda protokolli arutelu, see puudutab siis teatud tavarelvade konventsiooni ülevaate konventsioon, konverentsi. ja see ei ole kooskõlas sugugi kassettlahingumoole konverentsi, konventsiooniga. vastupidi, meie tahame, et suurem rohkem liikmesriike liituksid, me tahaksime, et liikmesriigid ei võtaks, ei toodaks, ei ladustaks, ei kasutaks öö, kassettlahingumoona üldse. liikmesriigiks peaks avaldama, komisjon peaks avaldama survet äh, liikmesriikidele, et nad nõnda teeksid ja kui me tahame usaldusväärsed ise olla ja seda eesmärgi saavutada, siis me peame ka ise eeskujuks olema ning kaasama kõiki liikmesriike, et ka üle ilma need lahingumoonad saaksid keelustatud, aitäh! suur tänu! nüüd annaksin sõna proua Lunatšekile üheks minutiks, pooleteiseks minutiks. armsad kolleegid, proua volinik, ma olen vägagi nõus eelkõnelejatega. kassettlahingumoon on kõige kurjemaid relvi kujutage ette last, kes käib mööda maad, võtab ühe selle kena väikse värvilise asjakese üles ja see lõhkeb tema käes. või, ja haavab teda üks kolmandik ohv-, ohvritest on lapsed. kuuskümmend protsenti äh, surmajuhtumistest on seotud just kõige tavalisemate inimeste inimtegevusega, nii oli ka Liibüas viimati. Äh, ja mitmed organisatsioonid on töötanud selle nimel, et kahe tuhande kaheksandal aastal äh, sõlmitakse see leping. <clears throat> meie eh, keeld on praegu aga hädaohus, sellepärast et Genfis toimub ta teatud tavarelvade konventsiooni äh, läbivaatamiskonverents ja mõned, kes ei ole liitunud äh, kassettlahingumoona konventsiooniga, tahavad äh, lahjendada neid äh, võimalusi, tahavad Äh, tahavad, et ei keelustataks äh, kassettlahingumoona ja meie peame selle vastu seisma. tahan tänada komisjoni kõrget esindajat selle väga selge sõnumi eest, mida ta täna on meile saatnud ning tahaksin tänada ka viie fraktsiooni kolleege, kes on olnud nõus selle resolutsiooniga, mis on väga hea. tahan tänada neid selle hea koostöö eest ning äh, olen veendunud, et Euroopa Parlamendi ühise häälega ühisel häälel ja proua Ashtoniga koos äh, Genfis ka kuuldakse meid ja meiega liituvad ka kõik need teised, kes soovivad kaitsta meid selle kurja relva eest. suur tänu. suur tänu, proua Lunatšek ja nüüd roheliste nimel proua Lösing ja poolteist minutit mina tervitan äh, oma fraktsiooni nimel seda väga head fraktsiooniülest koostööd ning ma loodan, et resolutsioon, mis on suunatud kassett lahingumoona vastu, leiab laialdast toetust. see peab andma tugeva signaali äh, selle kohta, et me oleme nende mõrvalike relvade vastu. Äh, kassettlahingumoona on kasutatud endises Jugoslaavias, Iraanis, Afganistanis äh, ning ma sooviksin meenutada parlamendile ja Euroopa Liidu liikmesriikidele, et nende relvade kasutamiseks, nende relvade tootmiseks ja säilitamiseks ei ole mitte mingisugust õigustust Neid ei saa kasutada ei kaitseks ega eh, piiride kindlustamiseks. ma eh, sooviksin, et eh, me ei toetaks mitte mingil juhul kuuenda protokolli vastuvõtmist, see oleks kohutav tagasilöök. me ei saa piisavalt selgelt öelda, et lahingu et kassettlahingumoon eh, on millegagi õigustatav, me ei saa lubada selle kasutamist eh, mis iganes ettekäändel, me ei saa seda aktsepteerida. Eh, kassettlahingumoona keelustamise konventsioon, mis jõustus kahe tuhande kaheksandal aastal, keelab igasuguse kassettlahingumoona kasutamise ning sellest tulebki lähtuda, palju tänu! igen, végére értünk oleme jõudnudki lõpule, daamid ja härrad. oleme selle äh, sõnavõttude vooruga lõpule jõudnud ning sõnajärg läheb tagasi volinik Vassiljevile. palun, sõna on teil. suur tänu, president. tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid ja selle eest, et te andsite meile võimaluse arutada seda äh, meie töö väga tähtsat osa, mis käsitleb kassettlahingumoonaga seotud humanitaarteemasid. kinnitan teile, et Euroopa Liit jätkuvalt tegutseb selle nimel, et keelustataks kassettlahingumoon. me tegeleme sellega aktiivselt poliitilisel tasandil, nii äh, kassettlahingumoona konventsiooni äh, ja ka teatud tavarelvade konventsiooni ka seotud tegevuste raames. ja kinnitan teile, et me jätkame ka edaspidi oma jõupingutusi, et suure, suureneks ratifitseerinud riikide arv, nõnda et meie tegevus ka praktikasse oleks võimalik rakendada. Euroopa Liit jätkab ka rahvusvahelist koostööd, annab jätkuvalt rahvusvahelist abi ühtlustades oma tegevusi kassettlahingumoona vastase tegevuse valdkonnas ka arenguabi andmise juures. me saame aru, kuivõrd keerulised need ülesanded, mis meie ees seisavad, on ja see puudutab nii äh, teatud tavarelvade äh, konventsiooni ja Vientiani tegevuskava, kõik see nõuab meilt poliitiliste kohustuste võtmist ning Euroopa Liit on valmis nendes jõupingutustes liik-, riike abistama. suur tänu, daamid ja härrad, kallid kolleegid see on toonud meid käesoleva päevakorrapunkti lõpuni.